mina olin parlamendi liige ise ning olen alati toetanud Euroopat toetavat lähenemist. pärast üheksat aastat tööd Euroopa Parlamendis, mille vältel eh, mul ei ole olnud skandaale, nagu teil on olnud, ja mille vältel ma pakkusin välja lahendusi Euroopa institutsioonidele, pärast seda tööd ei saaks ma asuda seisukohale, mis oleks vastupidine. ma kritiseerisin parlamendi resolutsiooni, sest ma usun, ja ma usun endiselt, et me, me peame olema ühtsed. Te rääkisite protestidest Rumeenias kümnendal augustil. aga kuidas on olukord protestidega Prantsusmaal? millele te siin viitate? ma ei tahaks sellest rääkida, sellepärast et Prantsusmaa teeb ise oma otsused ning ükski parlamendiliige Prantsusmaalt ei hakkaks ju praegu kritiseerima seda, mis Prantsusmaal toimub, kritiseerima omaenda riiki. nii et ma usun, et me peaksime usaldama Euroopa institutsioone. ja meie suhtumine institutsioonidesse loeb nende kodanike jaoks, kes meid vaatavad praegu. Te rääkisite meediavabadusest ajakirjandusvabadusest ja esitasite tõsise süüdistuse. ma võin teile kinnitada, Euroopa Parlamendi liikmed ja austatud volinik, et Rumeenia valitsus ei oma mingit pistmist toimunuga, tegemist on väärinformatsiooniga. see on tüüpiline näide sellest, mida me ei peaks tegema. vastab tõele, et üks telejaam pidi kümneks minutiks oma saated katkestama. selle otsustas audiovisuaalteenuste riiklik nõukogu, ma ei tea, miks see juhtus. Rumeenia valitsus ei ole seotud selle otsusega. samas peame mõtlema, kuidas saavutada suurem usaldusväärsus meie otsustele, nii et tulevikus Euroopa poliitikutena peame väga hoolikalt mõtlema, mida me ütleme. ja üritama tagada, et see, mis me räägime, tugineb faktidele, vastasel juhul mõistetakse meid kõiki valesti lõpuks, ent veelgi olulisem, kannatab ka kogu Euroopa Liit. suur tänu teile, tänan Euroopa Parlamenti toetuse eest, Euroopa Komisjoni toetuse eest ning soovin meile kõigile edu Euroopa Liidu hüvanguks, aitäh! suur aitäh! sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja läheme edasi järgmise punkti juurde. EKP kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruanne Gabriel Mato. kõigepealt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 tähendab, juttu oli siin Udo Pulmani sõnavõtust, tegelikult juhatajal on täiesti selge kohustus ähm, reageerida vastavalt kodukorrale. mina ütleksin, et on täiesti skandaalne äh, kasutada sõna fašistlik liikmesriigi suhtes ja te ei andnud äh, mulle äh, sõna, äh, kui ma sellest soovisin rääkida ja ma ei saanud seega sõna võtta teemal, mis oli ette nähtud, ehk siis Rumeenia eesistumise programmi teemal. me ei saa siin niiviisi töötada, ma arvan, et kõigi saadikute sõnaõigust peaks juhataja siin kaitsma ja tagama kui me tahame, et demokraatia toimiks korralikult, tuleks alustada siit parlamendist enesest, aitäh. jah, äh, vaatan äh, pärast äh, üle kirjalikult, mis siin toimus, aitäh. Attendiamo il presidente Draghi nüüd ootame president Draghi saabumist. nüüd saab sõna raportöör Gabriel Mato suur tänu. tere tulemast, härra Draghi, teid on alati siin ääretult hea meel näha. alustuseks sooviksin ma tänada variraportööre ja kõiki kolleege, kes kaasa aitasid selle raporti valmimisel. euro võeti kasutusele kakskümmend aastat tagasi ja kolm neljandikku inimestest arvab, et see on edulugu. nüüdseks on euro kasutusele võetud peaaegu kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. ja viimasel kümnel aastal on see väga tugevalt kasvanud. äärmiselt oluline on see, et liikmesriigid on kõik näinud, kuidas nende majandused on arenenud ja see on osaliselt tänu keskpanga rahapoliitikale, aga samuti ka tänu struktuurireformidele, mida paljud liikmesriigid on ellu viinud. värsked andmed Eurostatilt juulist näitavad, et me oleme teinud asju õigesti. prognoositakse üle kaheprotsendilist majanduskasvu tööhõive on, töötus on umbes kriisieelsel tasandil seitse protsenti. ja samas tööhõive euroalal on kõrgeimal tasemel pärast üheksakümne üheksandat aastat. aga samas, kui konvergentsist räägid, rääkida, siis mõnedes liikmesriikides ei ole oma struktuurilist defitsiiti õnnestunud lahendada. keskpank täidab oma mandaati, hoides inflatsiooni alla kahe protsendi keskpikas perspektiivis me eeldame, et üheksateist kakskümmend inflatsioon saab olema jätkuvalt kuskil üks koma seitse protsenti seda tänu võetud meetmetele. umbes kolm protsenti suurenes erakrediit siin viimasel ajal, aga samas me peame olema väga ettevaatlikud seoses eh, ebakindluse tõusule Euroopa Liidus, seoses populismi kasvule, Brexitile ja kaitsemeetmetele. me peame keskenduma tähtsale. me peame hoolitsema selle eest, et hoolitseme majanduskasvu eest, aga samal ajal loome ka töökohti. just nimelt selles seisneb sotsiaalpoliitika tuum. ja me peame hoolitsema siis selle eest, et oleksid üht, ühehästi äh, arvesse võetud nii era- kui avaliku sektori investeeringud. keskpank peab tegema rohkem, et nende rahapoliitika tõttu õnnestuks paremini krediiti saada VKE-del, kes on majanduspoliitika või majanduselu üdi. raport, mil, mis läheb homme hääletamisele, seal on kõikvõimalikud rahapoliitika aspektid, millega e keskpank tegeleb. me tervitame ka seda otsust, et tegelikult need erakorralised meetmed, neid võiks vähehaaval äh, vähendada sedamööda, kuidas majandus lubab. sinna alla käivad siis intressi, mm, määrad, varaostuprogramm, mm, võlakirjad ja nii edasi. keskpank ei saa aga parandada liikmesriikide struktuurilisi probleeme. vaja on tegutseda liikmesriigi tasandil kõigepealt, seal tuleb see põhitöö ära teha. nüüd üleminekumeetmed, liikmesriigid vajavad aega selleks, et need meetmed tugevamaks saaksid niimoodi on võimalik ette valmistada kasvuagenda, mida me kõik toetame nüüd saab sõna Euroopa Keskpanga president Mario Draghi, keda saan ka tänada selle eest, osales euro kahe kümnenda aastapäeva arutelus ja sooviksin teda ka üldisemalt tänada koostöö eest meie institutsiooniga lugupeetud juhataja, lugupeetud komisjoni asepresident, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, mul on ülimalt hea meel täna siin olla, et rääkida teiega Keskpanga tegevusest ning teie resolutsiooni projektist. EKP seitsmeteistkümnenda aasta aruande kohta. esimesel jaanuaril üheksakümmend üheksa, see on kakskümmend aastat tagasi, võeti euro ametlikult kasutusele ja euroala alustas oma rahapoliitikat. üks raha võeti kasule, kasutusele üheteistkümnes liikmesriigis, see oli ajalooline samm meie mandrile ja see oli majanduslikus integratsioonis hiiglaslik hüpe euro kahekümnes aastapäev annab meile võimaluse mõelda euro eduloo pojale, aga samas mõtiskleda ka selle üle, mida veel oleks vaja või võimalik teha selleks, et euro veelgi kasulikum oleks. ma sooviksin oma ülevaates tagasi vaadata Euroopa Keskpanga rahapoliitikale, õppetundidele ja väljakutsetele, mis jätkuvalt üleval on. viimased eh, seitse aastat olen ma olnud keskpanga president. euro on eksisteerinud kakskümmend aastat, tegelikult nende vahel on hiiglaslik vahe nende kümnendi vahel. esimese kümnendiga jõudis lõpule märkimisväärse majandusliku stabiilsuse periood. teine kümnend aga tõi kaasa kõige hullema majandus fi,, finantskriisi pärast öö, ähm, möödunud sajandi alguse oma. vajas see aga hoopis teistsuguseid vahendeid. kriisieelsel perioodil oli kõik väga mõõdukas ja tänu sellele õnnestus keskpangal hindade stabiilsust intressimääradega stabiliseerida. aga kahe tuhande kaheksanda aasta kriis kujundas täielikult ümber finants- ja majanduslikku maastikku. vaja oli rahastamisvahendeid selleks, et äh, rahapoliitika jääks stabiilseks ja euroala ka ja see tähendas, et me pidime midagi ette võtma oma kommunikatsiooni ja vastatusega. kui mina novembris kaks tuhat üksteist oma ametisse asusin, siis oli euroala seis väga problemaatiline. Lehmani vendade öö, ehm, järgsest finantskriisist oli Euroopa Liit jõudnud nüüd äh, muude probleemide juurde. pärast kümnend, kahe tuhande kümnendat aastat oli kadunud usaldus riikide võlakirjade vastu ja usaldamatus oli väga suur, finantskillustatus ka ning samuti probleemid olid ka majandusvaldkonnas keskpanga intressimäärade kärped, need ei jõudnud, neid ei, äh, need ei kandunud edasi tegelikult majapidamiste saadavatesse laenudesse. me nägime seda, et väga suuri tõrkeid oli rahapoliitika mehhanismis ja kui see oleks edasi läinud, siis oleks see seadnud ohtu hindade stabiilsuse. keskpank võttis kasutusele kaks programmi. kõigepealt kolmeks aastaks oli eh, likviidsusprogramm avatud erinevatele pankadele. niimoodi oli võimalik vähendada killustatust pankade rahastamises. teiseks kuulutas keskpank välja OMT-d. Need vähendasid denominatsiooni riski ja ühtlasi ka seda riski, et euro ala laguneb, aga samas suur haav jäi majandusele ikkagi, töötus tõusis, investeeringuid äh,, investorid äh, kärpisid, kuigi rahaline killustatus vähenes, kahanesid pankade bilansid ning pankade laenu andmissoov vähenes see omakorda tõi kaasa uued tagajärjed. nüüd oli inflatsioon märkimisväärselt madalam kui meie eesmärk ja seetõttu oli meil uus väljakutse. meil oli esiteks vaja ära parandada need probleemid, mis olid tekkinud pankadega. meil oli vaja ka võidelda deflatsioonisurvega juunis kaks tuhat neliteist kuulutasime me välja oma pikaajalised refinantseerimisoperatsioonid. sealt oli pankadel jällegi võimalik pikaajalist likviidsust saada. ja, ja seega ka erasektoril. me võtsime kasutusele negatiivsed intressimäärad üleliigsete reservide peale selleks, et motiveerida panku laenama äh, ettevõtjatele, ettevõtetele ja majapidamisetele ja siis kuulutasime välja varaostuprogrammi APP. inflatsioon kogu aeg vähenes ja olid kartusi, et see niimoodi jääbki ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me laiendasime seda varaostuprogrammi niimoodi, et sinna alla käis ka avalik sektor. meie, selle programmi maht ja kestvus, see varaostuprogramm, seda me oleme kogu aeg kohendanud vastavalt prognoosidele. seal kõrval on meil olnud äh, ka poliitika riskide pidev kärpimine võetud meetmed on vähendanud usaldamatust eh, lühiajaliste intressimäärade tuleviku kohta või tuleviku suhtes. Nende poliitikameetmete toel on euroala stabiilselt kosunud. kakskümmend kaks kvartalit järjestikku on majandus kasvanud tööhõivega, hõives on üheksa koma kuus miljonit inimest rohkem kui kaks tuhat kolmteist teises kvartalis. see oli kriisi kõige hullem punkt. viie aastaga on see siis saavutatud. töötusmäär on kahanenud seitsme koma üheksa protsendini ja see on tegelikult madalaim tase pärast kahe tuhande kaheksandat aastat viisteist kuni seitsekümmend neli vanuses inimeste tööhõive on tõusnud eh, viiekümne neljalt protsendilt üheksakümne üheksandal aastal viiekümne üheksa protsendini kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, see on pretsedenditult kõrgeim tööhõive määr. aga põhiline, põhiline on see, et kohun- ko,, kosunud on majapidamiste tähendab sisemaine nõudlus ja see on sisendanud meisse usku, et inflatsioon äh, jääb kestlikult pidama meie eesmärki juurde, me oleme netovaraoste ostudega äh, lõpetanud möödunud aasta detsembrist, sellepärast et me leidsime, et eesmärk on saavutatud. aga samal ajal viimase aja majandus, majandusarengud on olnud nõrgemad kui oodatud. ja tegelikult on sama, samas ka terve rida ülemaailmseid faktoreid, mida tuleb arvestada, ehk rahuloluks ei ole põhjust. ikkagi on vaja rahapoliitika stiimuleid selleks, et tegeleda hinnasurve ja inflatsiooniga. keskpanga inflatsiooni, eh, keskpanga intressimäärad, siin on kindlasti vaja mõelda arvet, varaostuprogramm, programmile võetud meetmetele ja teiselt poolt eesmärkidele, mis meie jaoks olulised on. mida kogemused meile õpetanud on? keskpanga raha raamistik on kolmel asjal, esiteks hinnastabiilsuse saavutamine, meie instrumentide sõltumatus ning tugev vastutus raamistik. kõiki neid on tegelikult kriis tugevdanud. esiteks me oleme näinud, et põhjapaneva tähtsusega meie avaliku usaldusväärsuse jaoks on täpne mandaat, sest vaid niimoodi on võimalik tagada, et Euroopa Keskpank alati tegutseb kogu euroala huvides ja et meid kursist kõrvale ei kalluta huvi gruppide töö. sõltumatus on rahapoliitikas samuti ülioluline, sellepärast et siis saab keskpank kiirelt ja paindlikult šokkidele reageerida, eriti kui on sellised väga dünaamilised ajad. ja väga hea tööriistakrass, kast, kus on nii tavainstrumendid kui tavatööriistad kui erakorralised, need on, on osutunud väga oluliseks ja kasulikuks. kolmandaks, me oleme näinud, kui oluline on tugev vastutusraamistik, eriti sellisel juhul, kui keskpank peab kasutama uusi tööriistu, mida avalikkus väga ei mõista. keskpanka ähm, inimesed ei ole valitud. Neid saab nii-öelda nende tegevust saab inventeerida ja jälgida ainult sellisel juhul, kui neil on aruandmiskohustus ja seda me oleme tugevdanud viimastel aastatel. nõukogu on hakanud oma protokolle avast-, avaldama, samuti on rohkem tähelepanu parlament keskendunud meie suhetele ja tänu sellele on meil võimalik olnud rohkem oma tegevust selgitada ja tõestada seda, et keskpank töötab oma mandaati järgides. kriis on pakkunud palju rohkemgi õppetunde kui lihtsalt rahapoliitika instrumentide osas. meil oli ju varem eba täiuslik institutsioonide komplekt, mitte ainult pangandussektoris. pangandusliidu lood liitumine ja stabiilsusmehhanism, need on tegelikult suurendanud Euroopa Liidu institutsioonide võimalusi sekkuda otsustavalt, kui tulevikus peaks mingisugune kriis tulema. Euroopa poliitika kujundanud on väga eurole pühendunud. Nende muudatuste elluviimiseks oli aga aega vaja ja siis euroala oma toibumisel nagu aeglustus ehk institutsioonid on nüüd paremas seisus, tähendab institutsionaalne raamistik, aga teiselt poolt on muidki asju. nagu teie raportis on näha või resolutsioonis on näha, on nüüd vaja euroala tugevust suurendada see tähendab, et rahapoliitika saab paremini kasutusel olla, kui tulevikus peaks olema majanduslangusi? raha, fiskaal, järelevalve ja struktuuriinstrumendid on väga olulised, kõik. kokkuvõte. kaks esimest kümnendit on näinud väga suurt arengut selles, kuidas Euroopa Keskpank on rahapoliitikat juhtinud. suur surve on olnud hinnastabiilsusele. keskpank muutis oma poliitikat selleks, et mandaat saaks täidetud. me kavatseme sama teha ka tulevikus. juhul ja kui vaja on ja siis, kui vaja on, sest niimoodi ütleb meie mandaat, niimoodi ütlevad aluslepingud. meie vahendid on kõik sõltumatud, nii nagu meie õiguslik raamistik ütleb. praegu võib tõdeda, et euroala on toibunud nii tõsisest kriisist, et oli hetki, mil see ähvardas kogu euroala eksistentsi. seda oleme teinud tänu sitkusele ja ettevõtlikkusvaimule eurooplaste hulgas, aga samuti ka sellele, et nad on uskunud sellesse, et Euroopa juhid on pühendunud eurole. see poliitika, millega me oleme reageerinud, see, mida me oleme teinud ähm, institutsionaalses arhitektuuris, kas see on meid aidanud kriisist välja? mõnes mõttes meil on praegu tugevam majandusliit, kui meil oli, ja rahaliit, kui meil oli kahe tuhande kaheksandal aastal, seda näitab ka euro populaarsus, mis on jõudnud äh, kõige kõrgemale tasandile pärast või tasemele pärast seda, kui euro kasutusele võetud, aga töö tuleb jätkata selleks, et euro oleks kriisikindlam. selleks, et sellest täielikult kõikvõimalik kasu saada, on vaja täielikku pühendumust nii Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil ning kõikides poliitikavaldkondades. selles mõttes ma saan kinnitada, et Euroopa Parlamendil on olnud tegelikult kriisi ja väljakutsete aastatel äh, otsustav roll ja ma usun, et kindlasti parlamendil on otsustav roll ka selle töö juures, mis on vaja lõpule viia selleks, et viia lõpule majandusraha liit. väga oluline Euroopa Keskpanga ja euroga seoses on mandaat. Teie nõuate meilt aruandlust ja samas ähm, tagate meie sõltumatuse. see on viimane kord, kui ma siin oma praeguses ametis esinen, sellepärast ma sooviksin tänada teid koostöö eest, suhtluse eest ja nende võimaluste eest, mis te mei-, mulle olete andnud Euroopa Keskpanga poliitika selgitamiseks, suur aitäh! Grazie, signor presidente per. suur tänu, Euroopa Keskpanga ähm, president, äh, ka heade sõnade eest äh, parlamendi äh, suunal. kindlasti meie koostöö jätkub kuni teie mandaadi lõpuni. veel kord suur tänu siia tuleku eest ja teie sõnavõtu eest. nüüd annan sõna Valdis Dombrovskisele komisjoni poolt uh,. uh, uh lugupeetud president Tajani, lugupeetud president um, Draghi, head kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada raportööri Gabriel Matot ja majanduskomisjoni selle raporti eest. mul on hea meel täna siin viibida ja teiega seda mõttevahetust ähm, pidada. ja see on veelgi toredam, pidades silmas äh, euro äh, kahekümnendat äh, sünnipäeva, see on olnud väga edukas. eurooplased toetavad seda väga Äh, üle kahe kolmandiku eurooplastest leiab, et euro on äh, positiivne Euroopa jaoks. mis puudutab Euroopa äh, Keskpanga ähm, ähm, tegevuse kohta koostatud raportit, siis see on väga oluline institutsioonide vahelises koostööd. me leiame samamoodi, et ähm, selle institutsiooni äh, sõltumatus on äärmiselt oluline, nii nagu on seda paika pannud aluslepingud ja tema üheks oluliseks ülesandeks on just hinnastabiilsuse tagamine. komisjon leiab ka, et Euroopa Keskpank on teinud palju jõupingutusi äh, suurema läbipaistvuse äh, vallas ja aruandluse vallas Euroopa kodanikule. raportis oli ka näha, äh, tuli, raportist tuli ka välja, et äh, äh, pank üksi ei suuda Euroopa majanduskasvu toetada, meil on tarvis laiemat Euroopa koostööstruktuuri reforme ja ka eelarve Äh, äh, poliitikat vastavalt siis stabiilsus- ja kasvupakti tingimustele. nüüd, mis puudutab finantsintegratsiooni, siis see aitab suurendada ähm, ettevõtete ähm, vastupidavust äh, kriisidele. komisjon leiab samuti, et Euroopa kapitaliturgude süvendamine on väga oluline kapitaliturgude liidu äh, lõpuleviimine äh, sealjuures. ja ähm, me rõhutasime seda ka oma teatises tugevama euro teemal, mille ka komisjon tuli välja detsembris möödunud aastal. Euroopa Parlamenti ja Euroopa Keskpanga koostöö äh, loodetavasti jätkub, nii nagu on see toimunud möödunud aastatel, aitäh. Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte. Îi dau cuvântul acum doamnei de Lange pentru nüüd annan sõna proua De Langele poolteist minutit. aitäh juhataja, suur tänu härra äh, Madale, see on suurepärane raport. aitäh ka Euroopa Keskpanga presidendile. Äh, siit äh, raportist on hea meel äh, lugeda, et äh, paljud äh, pangad äh, kasutavad ära oma bilansi tasakaalustamiseks pakutavaid vahendeid, kuid kahjuks on seal ka erandeid. meie kolleeg Valtieri ja ka nõukogu mm, kaasabil oli võimalik määratleda eeskirju, mida järgivad kõik Euroopa pangad viivislaenudega toimetulekul ja lisaks eh, Euroopa hoiuste eh, tagamise eh, skeem ja ma arvan, et Itaalia Reti pangaga toimunu näitab, et see on äärmiselt vajalik meede. Neid tagatise süsteeme kasutatakse, me teame, et niisugused äh, varased sekkumised on lubatud, kuid äh, on äh, näha, et mõned kasutavad neid rohkem kui äh, teised, aga selle tagajärjeks võib olla see, et tarbija kannatab, aga see selgitab ka seda, miks mõned liikmesriigid ei soovi Euroopa mm, süsteemiga ühend, ühineda ma arvan, et raportööri küsimused on ähm, põhjendatud, aga me peaksime siiski leidma lahenduse Euroopa tasandil, selle asemel, et äh, tupikusse jõuda ja viimaks ütleksin, et äh, tuleb äh, võtta vastutus riikide tasandil ja pärast seda tuleb Euroopa solidaarsus. mul on ka küsimus Euroopa Keskpanga presidendile, kes on alati kaitsnud äh, Euroopa hoiuste tagamise süsteemi. mida te arvate sellest, äh, mis, äh, mida arvate majanduskomisjonis ja mida teie arvate Euroopa Parlamendi seisukohast? nüüd saab sõna Luigi Morgano, kaks minutit, aitäh. aitäh härra Draagile siin äh, mõttevahetusel osalemise eest, suur tänu ka Gabriel Madale. Äh, äh, aga tahaksin enne kõike rõhutada, et äärmiselt oluline on just see, et praegusel hetkel seda raportit arutatakse, kui meil on euro kahekümnes aastapäev, see on tõesti väga asjakohane euro on ilmselgelt Euroopa äh, ajaloos väga edukas olnud, aga kõigega ei ole veel äh, äh, lõpetatud, meil on ühtne pangandussüsteem ja meil on tarvis ka hoiuste tagamise skeem lõpule viia ja meil on siin veel mitmeid nõrku kohti. nii siin kui ka kaugemal arvatakse äh, sedasama ähm, solidaarsus ja, äh, ja vastutus käivad käsikäes. Ähm, meil on tarvis ka äh, riikidele rohkem vastutust anda ja siin ei tohiks lubada vastuolusid riikide vahel, vastasel korral me äh, jääme ikkagi äh, kinni tehnilistesse äh, aruteludesse. ja selles vaimus toimus majanduskomisjonis selle raporti mm, arutelu ja leiti, et sellel institutsioonil on äärmiselt oluline roll, mida on hästi täidetud ja nüüd pöördungi oma Ähm, kolleegide ähm, poole ja Euroopa äh, juhtide poole. rahanduspoliitika erakorralised äh, meetmed, äh, mida Keskpank on ellu viinud, on olnud edukad, kuid kõik ei ole veel kriisist toibunud ja mida tuleks siis teha kodanike huve silmas pidades. kõnelejat hakatakse katkestama. aitäh Mulțumim. Uh, domnul Paket, un minut și 30 de secunde. järgmisena saab sõna Ralf Paget, poolteist minutit aitäh, lugupeetud härra äh, Draghi, head kolleegid, kümme aastat äh, tagasi tabas äh, Euroopat kriis, raha oli liiga odav ja võlatase oli liiga kõrge ja mis siis Euroopa Keskpank leidis? tuleb raha veel odavamalt jagada ja veel rohkem võlgu võtta, nagu me siin raportis ka nägime, olid sellel mm, väga rängad tagajärged Äh, tagajärjed, äh, kinnisvara hind äh, on kasvanud, pensionid, pensionid vähendati, ettevõtetel on tohutu võlakoormus ja seda võib, sama võib öelda ka füüsiliste isikute ja avaliku sektori kohta vajalikud investeeringud lükatakse edasi. ja see poliitikal on veelgi Äh, on veel üks tagajärg, äh, intressimäärad on nii madalad, et äh, majandustegevus ei anna mitte midagi juurde. on näha, et panku on halvasti juhitud, kuid selle tagajärgede all kannatavad tavalised inimesed, noored, kellel ei olnud mitte mingit rolli möödunud kriisi puhkemises aastate jooksul olete te end esitlenud kui tuletõrjuja, kes kustutas kriisi tulekahju, kuid ma kardan pigem, et eh, niisugune poliitika on pigem büromaani eh, eh, poliitika, kes kutsub esile järgmise finantskriisi. järgmisena saab sõna härra Ahti kaheks minutiks Äh, aitäh, lugupeetud Keskpanga president, lugupeetud äh, raportöör, head äh, kolleegid, hetkel, mil meie mandaat on lõppemas, avaldame oma arvamust Euroopa Keskpanga aruande üle täna hommikul tähistasime euro kahekümnendat sünnipäeva ja see oli väga Äh, tore hetk ja äh, nüüdne äh, hetk on ka oluline sellepärast, et härra Draghi, see on teie viimane Äh, esinemine siin parlamendis äh, selles funktsioonis, võib öelda, et Euroopa Keskpank on äh, teise euroaastakümne jooksul oma ülesandeid hästi täitnud, endastki mõista ei saa Euroopa Keskpank aga kõike teha ja liikmesriigid peaksid ise olema valvsad seoses avalike kulutustega ja nende suundumustega ja majanduse konkurentsivõime küsimustega. Euroopa keskpank on, äh, äh, jälgib äh, olukorda hindadega seoses kinnisvarahindadega, laenude väljaandmisega, mille puhul antakse, ähm, mille puhul on prioriteetsed just tuleviku investeeringud ja üks asi, mida euro siiski on saavutanud, kakskümmend aastat äh, tagasi äh, me lõime äh, raha, mis ei olnud seotud ühe riigiga, see oli täiesti unikaalne ettevõtmine, mistõttu on väga oluline, et euro Mm, ala juhiks ka, äh, oleks ka piisav äh, majanduslik, rahanduslik, poliitiline, sotsiaalne juhtimine, et oma ülesandeid täita. siin seatakse kahtluse alla äh, multilateraalsus ja nii edasi, aga ma arvan, et siin oleks just võimalik eurot kasutada ära relvana, nagu teevad seda Ameerika Ühendriigid omal kombel ja, ja nii et äh, head kolleegid, praegusel kriisi ajastul äh, aitavad Euro ja Euroopa Keskpank tagada Euroopa äh, vastupidavust ja nad sümboliseerivad meie usa, usku tulevikku, kuid Euroopa Keskpank ei saa siiski kompenseerida valitsuste puudujääke. järgmisena saab sõna härra Ortoson üks minut. aitäh, Euroopa Keskpank äh, äh, on oma ebakonventsionaalsete äh, meetmetega suutnud siiski Euroopa majandust toimivana säilitada ja siin olid ka mitmeid meetmeid, meile on muret valmistanud teatud äh, varaostud, kuid nii või teisiti on äh, siiski majandus äh, toiminud, kuidas me peaksime ehk seda kõike reformima, kui me soovime tulevasi kriise vältida? on aga, siin on aga vastuolusid, mõned ei soovi riske enda kanda võtta ega neid jagada, kuid meil on tarvis edasi liikuda, leida selliseid tsükli Äh, vastaseid äh, meetmeid, et kriisidega toime tulla. ja väga oluline on just seda sammu nüüd astuda, kui me soovime, et euroala liigub edasi, mitte tagasi. aitäh, äh, härra Kadi, aitäh. Euroopa Keskpank ei ole kunagi teinud liikmesriikide tööd, kuid ka Iiri keskpank ei ole hästi toime tulnud oma ülesannetega ja nüüd hoiatatakse, et on tulemas uued kriisid. Euroopa institutsioonid loovad õigushetked tule, tulla toime viivis laenudega. kuid me näeme juba praegu komisjoni ja nõukogu lähenemist, et ainus huvi on tegelikult selles, e, et säilitada Euroopa pankade tohutud kasumid ja kui Euroopa Keskpank ei kaitse tavalisi äh, inimesi äh, röövlite eest, kui keskpangad seda ei tee, kui nõukogu ja komisjon seda ei tee, siis inimesed õigustatult saavad küsida, kes seda siis teevad. nii et äh, ka Euroopa ähm, Parlament ja kodanikuühiskond peavad koos seda kõike tõkestama järgmisena härra Maiten. austatud president, austatud Keskpanga president, teie tegevuse tulemused ei ärata usaldust. juba eelmine kord eh, ei pidanud teie jutt paika. intressid on väga madalad, te ei ole kordagi neid tõstnud oma seitsmeaastase ametiaja jooksul. aga Saksamaa, eurotsooni olulisem eh, arengumootor, on majanduslanguse lävel ning ta tõmbab eurotsooni endaga kaasa, teil ei ole enam mingit ruumi intresse la-, äh, laiendada. Te olete miljonite eest äh, ostnud äh, väärtpabereid ning laiendanud ja miljard, miljardite, kõneleja parandab ennast. Te olete muutnud vaesed vaesemaks ja rikkad rikkamaks, te olete alanud, ajanud kõige raha, ekspansiivsemat rahapoliitikat arvud on täiesti kontrolli alt väljas. Saksamaal on nõud, nõudeid miljardite eurode eest, mis on väärtusetud ning ja nüüd te jätate kõik selle segaduse oma järeltulijale. ma loodan, et ajalookirjutajad näevad selgelt, et teie olete selle majandusliku katastroofi autor. see katastroof, see katastroof kestab veel kaua, teie pensionini välja. kolleeg Tsanni aitäh, president, lugupeetud härra Draghi, täna äh, tähistasite ka euro äh, kahekümnendat äh, sünnipäeva ja ma arvan, et on õige hetk teha kokkuvõtteid meie majanduste arengust ja kodanike arvamusest selle kohta. ma ei näe tegelikult, et kõik Need lubadused, mis anti euro sünnil, ei ole täidetud. ja ähm, ähm, majanduskasv on olnud tegelikult madal, vaatamata kõigile äh, luba, lubadustele ja euroala äh, kasvab vähem kui äh, muud piirkonnad, nii et võime ka võrrelda siin Ameerika Ühendriikidega ja äh, seega ei äh, jõutu, ei ole jõutud ka äh, baasinflatsiooniga seotud eesmärkideni, mis seadis Euroopa Keskpank, see oli kaks protsenti ja siin on võetud kasutusele hulk raha, mis tegelikult ei ole reaalsesse majandusele jõudnud nii et äh, siin olukorras tegelikult näeme, et ei ole erilist põhjust äh, rõõmustamiseks ja tuleks äh, vaadata lähemalt seda, mis on valesti läinud ja ähm, mis ei ole õnnestunud Euroopa Keskpanga tegevuses. järgmisena saab sõna härra Sarjanopoulos üheks minutiks. aitäh siin on jah ülistatud äh, euroala majandust ja äh, öeldud, et äh, töötuse määr on vähenenud, see tegelikult ei ole kuigi reaalne, näeme, et majanduskasv on samaks jäänud ja Brexit on ootamas, see ongi kapitalism. Te olete ka ähvardanud meid rohkemate maksude reformidega äh, ja igasuguste muude äh, karistustega, mida äh, kapitalistid äh, meile peale suruvad ja meil on viiskümmend tuhat pangatöötajat, kes pelgavad oma töö pärast järgmistel aastatel. nii et siin püütakse Äh, äh, võib-olla äh, vaikida maha härra Tsipras ja parem äärmuslaste tegutsemist järgmisena härra Sorosati, aitäh kõigepealt, suur tänu ja palju õnne Euroopa kahekümnenda, euro kahekümnenda aastapäeva Äh, puhul mina aga erinevalt eelkõnelejast leian, et äh, teid tasub äh, õnnist-, õnnitleda, euroala on olnud edukas, euro on olnud edukas ja tänu teie otsustavusele on eurokriisidest välja tulnud ja toimib hästi. kuulsime siin mitmesugust kriitikat eelkõnelejatelt kuid täna, see annab tunnistust lihtsalt ähm, mõnede kolleegide teadmatust, nad lihtsalt ei tea, kuidas rahapoliitika toimib. nii palju minevikust, nüüd tuleviku kohta ma äh, leian, äh, et Euroopa Keskpangal on kolm väga olulist väljakutset ees ootamas äh, esiteks on oodata majanduse jahtumist järgmine majanduslaskus, rangus on tulemas, kas äh, Euroopa Keskpank on selleks valmistunud? ma leian, et teil oleks äh, tarvis rahanduspoliitikas teatavat äh, manööverdamisruumi, sest et null protsendiga laenudel ei ole erilist paindlikkust majanduse aitamiseks ja viimaks muidugi, mis puudutab viivislaene, pangandussektoris tuleb äh, selle küsimusega väga kiirelt tegeleda, aitäh. järgmiseks saab sõna Mercedes Presso, üks minut. aitäh, aitäh äh, raportöörile, aitäh äh, EKP presidendile tehtud töö eest. tänasel aastapäeval on see igati asjakohane, kui meenutame Euroopa Keskpanga äh, rolli möödunud äh, aastatel, vaatamata äh, mõnede kolleegidele kriitikale, on selge, et kodanikud usaldavad meie ühisraha väga keerulisel hetkel ja see annab julgust ja osa saab ka eeldada, et meie finantsstabiilsus jääb keskma kuid äh, Euroopa Keskpanga poliitikal on ka sotsiaalseid äh, tagajärgi ja seda oodati ka äh, Pariisi kokkuleppelt. Euroopa Keskpangal on ähm, ähm, positiivne roll ka väikeinvestorite ja väikehoiustajate kaitsel. seda rolli tuleb süvendada ja oluline on, et ähm, ähm, Euroopa äh, pangandussüsteem äh, ehitatakse välja ja et ka hoiuste kaitsmise skeem äh, hakkaks toimuma. järgmisena saab sõna härra Loke. austatud president, daamid ja härrad, parlament tähistab täna euro kahekümnendat sünnipäeva. aga mida me tähistame? ausalt öeldes tuleks öelda, et euro, euro on meile põhista-, põhjustanud ühe raskuse teise järel. vaadakem näiteks riigivõlakriisi. meil ei olnud varem kunagi riigivõlakriise enne eurot, sellepärast et niikaua, kui riikidel oli oma raha, said nad alati teenindada oma riigivõla, sest nad said, riigivõlga, sest nad said lihtsalt raha juurde trükkida meil ei olnud enne eurot ka niisugust panganduskriisi, nagu meil oli, sest panganduskriis saabus üksnes seetõttu, et pankadel oli väga palju riigivõlgu, riikide kohustusi ja riigid ei saanud neid võlgu teenindada, nad ei saanud oma raha enam trükkida, nii et meil ei oleks ilma eurota kõiki neid asju olnud ega massilist töötust ka, tohutut noorte tööpuudust. kõik need raskused on meile toonud euro, daamid ja härrad meil ei ole midagi tähistada euro puhul. me peame tegema kõvasti tööd nende probleemide lahendamiseks ja kuidagi, mingilgi viisil. euro ei ole vastanud meie ootustele. euro on nurjunud eksperiment. Domnul eh, Pedicini, tre minu-. järgmisena saab sõna kolleeg Pedicini, kolm minutit. Grazie, president. aitäh, aitäh, president. mina räägin siin itaallasena no ehk siis Euroopa äh, Liidu asutaja äh, riigi äh, kodanikuna ja me oleme ka kolmas riik, kes panustab Euroopa eelarvesse ja Itaalia kri-, elas seda kriisi väga rängalt üle ja meie äh, äh, avaliku sektori võlg kasvas väga palju juba äh, kaheksakümnendatel aastatel juba kümme protsenti. nii et nüüd jõudsimegi kolme miljardi euro, eurose võlani nii et ja intress äh, oli veel äh, poolteist korda äh, rohkem, täiesti absurdne olukord ja, ja meie võlakirja ostavad kõik Euroopa pangad, Prantsuse pangad, Euroopa keskpangad väga madalate intressimäärid, määradega ilma igasuguste tingimuste seadmiste, seadmiseta, mis on, mis on lubanud mis on võimaldanud äh, spekuleerimist ja riigivõla kirja tootluse kasvu ja hinnavahe äh, probleeme millega peab Itaalia praegu toime tulema ja seda kõike äh, maksavad Itaalia kodanikud reaalmajanduses oma higi ja verega. nii et pangad muidugi on selles olukorras rahul. Nemad saavad kapitali Eh, juurde, aga eh, kahjuks eh, selle hinna maksab kõik kinni reaalne majandus ehk siis väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes ei saa laenu ja tänu sellele või selle tõttu kasvab tööpuudus ja see on jõudnud väga tohutute määradeni aga Hispaania Ita- eh, on Itaalia kõrval väga raskes olukorral. Euroopa Liidu toimimise lepingus on Öeld on äh, mainitud siis hinna äh, stabiilsust ja Euroopa Keskpank peab siis Euroopa Liidu äh, eesmärke järgima, vähendama tööpuudust ja püüdma saavutada tasakaalustatud majandusolukorda, nii et kuidas siis suhtuda sellisesse finantsspekulatsiooni, mis on praegu toimimas ja liikmesriigid peavad sellega üksi toime tulema ja see riigi võlakirja taotluse probleem hävitab tegelikult äh, meie äh, majandust ja tegelikult nõrgestab ka Euroopa Liitu tervikuna, aitäh! Domnul Pretzel, un minut. Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Pretzel, üks minut. austatud president, austatud härra Draghi, daamid ja härrad, kolleegid. kakskümmend aastat on möödunud euro sisseviimisest ent eh, tasakaalu meil endiselt eurotsooni eri alade vahel ei ole. me näeme seda muuhulgas ka erinevustes majandusarengus, eriti võrdleme näiteks Itaalia ja Prantsusmaa tööstuslikku arengut, näeme seda muuhulgas ka selles, et näiteks eh, laenude osas on Saksamaa märkimisväärselt teistest maas euroala on üle maailma üks madalama äh, majanduskasvu määraga riike. isegi Aafrikas on alasid, mis on kiiremini arenenud eelnevatel aastatel kui euroala. Venezuela on võib-olla natuke halvemas olukorras, aga see, see olukord on sama kõigis sotsialistlikus riigi planeeringutega süsteemis ja riigivõlga on meil palju ning härra Draghi on selle eest olulises osas vastutav. kolleeg Sinadinos, üks minut. ma võtan. austatud president, olen siin. tegelikult süüdlased on need inimesed, kes teile, härra president, korraldusi annavad ja need juhid, kes on meelitatud ostma lühiajalist odavat raha ning kes on oma riigi seetõttu maha müünud. Te olete keskpankur ja teie käes on kontroll raha üle, ent te, te ei vastuta kellegi ees. Te ei ürita tagada jätkusuutlikku elujõulist tööturgu. Te töötate ainult Saksamaa huvides. Saksamaa on ju kahe tuhande kaheksandast aastast kokku hoidnud üle kolmesaja kuuekümne miljardi euro, tulenevalt sellest, et neil on madalad intressimäärad. kõik teie otsused näitavad, et, näitavad seda. kolleeg Van den Kendelere. head kolleegid, härra Draghi, tere pärastlõunast täna tähistasime Euro kahekümnendat sünnipäeva. ent mitte kaua aega tagasi ei olnud euro, euro olemasolu, e-, euro olemas oli, oli, oli veel natuke aega tagasi ohus. ning Euroopa Keskpank suutis päästa euro. uut eurot trükkides, tuleks meil mõelda integratsioonile euroga. euro pidi kohe oma algusaegadest peale, pandi euro kohe proovile, et kas ta jääb pinnale või upub. euro on seni veel õrn vääring, sest erinevused majanduslikus plaanis liikmesriikide vahel on väga suured ning eurot säilitada on võimalik ainult siis, kui meil on solidaarsusmehhanismid, mida praegu ei ole. miks siis või kuidas on Euroopa Keskpank euro päästnud? meil oli puudu poliitilisest julgusest, head kolleegid. ning majanduslik reaalsus näeb välja suhteliselt nukker. me peame nüüd lõpetama pangaliidu enne selle lõpuni üles ehitama enne järgmist kriisi või siis jääb olukord jällegi EKP lahendada. minu jaoks on asi selge. paljud inimesed on küll kritiseerinud Euroopa Keskpanka ja öelnud Euroopa, et Euroopa Keskpank tegutses väljaspool oma mandaati. ent kui seda tehtud ei oleks, siis oleks meil pidanud olema mehhanismid, mis oleks taganud euro päästmise. kolleeg Rohonen, üks minut. Euroopa Keskus. keskpanga raportit puudutav raport, seal on öeldud, et töötus on võrreldes kahe tuhande